asepresident, hääletus toimub homme keskpäeval. daamid ja härrad, meie järgmine istung algab homme, teisipäeval, kuuendal juulil kella üheksast kella üheni ja siis kella kolmest kuni äh, kahekümne kolmekümneni ja siis kella kahekümne ühest